lõpetame hääletuse selgitused. Läheme nüüd proua Klassi raporti juurde. sõna saab proua Aroitova üheks minutiks. suur tänu. ma tervitan kompromissi.